me imetlesime teid äh, selle töö tegemisel. sellega me lõpetame, kallid kolleegid. ja läheme edasi järgmise päevakorrapunktini. tegemist on soovitusega teisele lugemisele, selle on esitanud parlamendile Karl-Heinz, Heinz Florens elektroonikaromude kohta käib see soovitus. härra raportöör, olete te kojas? saate sõna. Karl-Heinz, palun, jah. Äh, jah, härra president, suur aitäh mulle sõna andmast. tahaksin alustada väga banaalse jutuga ja selgitada külalistele, millest me siis ikkagi räägime, kui me räägime elektri ja elektroonikaromust. väga paljud ütlevad, see on nii tähtsusetu, et kas on üldse mõtet, üks tunni, tonn ühes tonnis äh, mobiiltelefonides on kakssada viiskümmend grammi kulda, aga ka vaske ja teisi väärismetalle. kuid äh, selgub, et äh, see kulla sisaldus on palju suurem kui tonnis kullas, mis sisaldub maagis me peame seisma silmitsi olukorraga, kus elektroonika ja elektriromu veetakse välja Aafrikasse ja äh, muudesse maailma piirkondadesse, viiakse välja äh, kui äh, kasutatud elektroonika ja elektriseadme, tegemist on aga tegelikult romuga selles mõttes on niisugune illegaalne vedu täiesti lubamatu, kuid me oleme sellel ka varem peatunud, kuid vaatamata sellele, et me sellest rääkisime, hakkasime siin omavahel siis arutama, kui kaugel ikkagi on liikmesriigid, kas nad ikkagi suudavad seda väljavedu kontrollida, seda illegaalset vedu sadamates jälgida samas me suutsime kokku leppida Eh, romu kogumise määrades. Rootsis kogutakse inimese kohta kuusteist kilo eh, romu inimese kohta ja minu kodumaal kolm kilo. üks eh, tulemus on suurepärane, teine on ka täiesti katastrofaalne tulemus. asi on selles, et Euroopa Liidu asutajate riikides on keskmiseks näitajaks neli kilogrammi romo inimese kohta, see on tegelikult äh, allaandmine meie laste tuleviku ees ja tulevikus on seda probleemi väga keeruline lahendada. me oleme saavutanud nii mõnegi eesmärgi, kuid nõukogu näol on tegemist erakordselt flegmaatilise organiga, sest kõikide läbirääkimiste käigus pole nõukogu näidanud erilist Euroopa sõbralikkust. me peame pidevalt neile selgelt tege-, selgeks tegema, et kui me soovime Euroopas eh, to-, toota lambi, siis ühel päeval on ta eluiga kas läbi või aga selleks, et ta üldse turule tuua, peame me selle lambi tootmise ja turule toomise kooskõlastama kahekümne seitsmes liikmesriigis, see on ennekuulematu. kummaline, et äh, me suudame seda teha erinevate käibemaksumäärade juures turule tuues, kuid kui me räägime taaskasutuselevõtust, eh, siis selgub, et see ei ole mitte kuidagi võimalik ja seda tuleb kooskõlastada eh, kahekümne seitsmes liikmesriigis ja iga menetlus eraldiseisvalt eh, maksab aastas kuusteist miljonit eurot. ma tõepoolest soovin, et me suudaksime säärase iganenud tava ületada, ent nõukogu on eh, uimane ega pole suutnud kahjuks eh, mida mingeid samme astuda. Nad ei suuda aru saada sellest, kui suurtest rahasummadest ja kulutustest on jutt siis, Eh, kui eh, me eh, räägime kasutuselevõtust ja kui suur paberimajandus tuleb selleks täita, et seda saaks teha. kaasaegsel elektroonikaperioodil on see lausa ootamatu. volinik härra Potočnik, ma tänan, et teie ja teie kaastöötajad on mänginud otsustavat rolli nende nõukoguga pida-, läbirääkimiste käigus ma ei taha sugugi oma kodumaad eh, nõukogust rääkides välja jätta, kuid tahet eh, siduda mm, maja, riigi majanduslik areng ökoloogiliste kriteeriumitega on olnud häbiväärne ja hädine sest kui me räägime sõnast ringlussevõtt, siis isegi seda mõistet ei ole me suutnud üle-euroopaliselt defineerida. igaüks teeb, mida ta tahab, äh, kuid ka see näitab, et me peame ühiselt tegema kõikvõimalikku selle nimel, et suuta nõukogu lõpuks äh, toimima panna. suur aitäh kõigile tähelepanu eest! suur tänu, härra Potočnik, nüüd on teie kord komisjoni nimel, palun mikrofon palun, härra Potašenko. härra president, äh, parlamendisaadikud, tere õhtust! meil on täna veel kaks väga olulist küsimust päevakorras, üks otseselt äh, seotud äh, siis elektroonikaromudega. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, eriti raportöör Karl-Heinz Florensit, aga ka variraportööre, nende meeskondi selle edu eest, mis saavutati läbirääkimistel ähm, elektroonikaromude osas parlament ja komisjon, on äh, selles debatis äh, teineteist toetanud, me oleme võidelnud äh, ambitsioonikate kogumiseesmärkide suunas tõhususe tõstmiseks, me tahame selleks, et seda, et oluliselt väheneks halduskoorem ja võidelnud selle eest, et liikmesriikide siseriiklikud jõustamisagentuurid saaksid illegaalse ekspordi vastu kasutusele võtta tõhusad meetmed ja üldiselt on see meil ka õnnestunud üheskoos. mul on väga hea meel, et välja pakutud direktiiv praegusel kujul äh, on paljuski saavutanud need, need eesmärgid, mille komisjon endale seadis oma ettepanekut tehes muidugi ma tahaksin, äh, et asjad läheksid natukene kiiremini ja võib-olla ka kaugemale, nii nagu härra Florence ka ütles ja ma olen täiesti veendunud, et väga paljud teist sooviksid seda samuti. kuid selge on see, et see direktiiv annab uut hoogu Euroopa Liidu elektroonikaromude halduses ja on ära teeninud meie toetuse. ma tahaksin natukene rääkida sellest, mida on saavutatud võrreldes varaneva, varasema direktiiviga, kiire kalkulatsioon, praegune kogumise eesmärk on neli kilogrammi per capita aastas igas liikmesriigis. meil on viissada miljonit kodanikku Euroopa Liidus, tähendab see seda siis, et liikmesriikidel lasub kohustus kokku koguda umbes kaks miljonit tonni elektroonikaromu äh, sellest tohutust äh, kogusest äh, romudest, mida me toodame umbes, umbes kakskümmend protsenti, tegelikult kogume natukene rohkem, sellepärast et on liikmesriike, kes seda eesmärki on ületanud. uus direktiiv äh, kohustab aga liikmesriike vähemalt kaheksakümne viie protsendi ulatuses elektroonikaromud, mis tekivad, kokku koguda. nii et aastaks kaks tuhat kakskümmend, kus meie eesmärk, äh, kus meie hinnangute kohaselt eurooplased viskavad ära kaksteist miljonit tonni aastas, peaksime vähemalt kümme miljonit tonni elektroonikaromudest kokku koguma, üks, kümme miljonit tonni, eh, sealhulgas siis eh, elavhõbeda, eh, kaadmi ja, ja pliipõhised romud vask, plaatina, hõbe ja muud äh, väärtmetallid äh, tuleb kokku koguda selleks, et tootmisesse tagasi suunata, vähendamaks heitkoguseid ja vähe, vähendamaks äh, jäätmete määra. Need kalkulatsioonid ei ole küll väga teaduslikud, kuid näitavad seda, et me oleme tõesti astunud väga suure sammu edasi võrreldes praegu kehtiva elektroonikaromude direktiiviga. väga oluline on, et eraldi kogutakse elektroonikaromud, sellepärast et muidu see ei oleks lihtsalt kasumlik. me peame tagama selle, et ennetatakse igasugust kahju keskkonnale või inimtervisele, me oleme väga mures, et keskkonna ja inim- kahjud, mis võivad tekkida kolmandates riikides metaani öö, lõhustamisel on, on tõsiseks ohuks. ja varem on illegaalset eksporti varjatud jäätmekäitluse taha Euroopa Komisjon jätkuvalt kavatseb seega koostööd teha rahvusvahelisel tasandil selleks, et kasutatud elektroonikaseadmete legaalseid taaskasutuskanaleid ei kasutatakse illegaalsetel eesmärkidel. me tahame, et see tekst oleks nüüd läbirääkimistel siis institutsioonide vahel, juhime seda läbirääkimist, me tahame seda selleks, et väga sujuvalt rakenduks see direktiiv siis pärast selle vastuvõtmist parlamendis ja nõukogus komisjon esitab mitu teatist sellele direktiivile, lisaks kõigepealt tootedisain, komisjon hindab äh, Äh, seda, et äh, kui äh, teostatav on ökodisaini direktiivis ette nähtud nõuded, me tahame tagada seda, et üleminekumeetmed kehtestaks nende liikmesriikide puhul, kes, kellel on raskusi eesmärkide täitmisega, kuid need peavad olema piiratud siiski erakorraliste juhtumitega, peavad olema kaasumipõhised raskused, mis välja tuuakse, peavad olema objektiivsed, selgelt dokumenteeritud ja ka tõestatavad ja kolmandaks, nano raomaterjalid, komisjon, äh, kui äh, tähendab, nanomaterjalid ei ole toodud selles direktiivis ära, need on eraldi direktiivis, kuid oht, mida sellised äh, nanomaterjalid võivad tekitada, on reglementeeritud vastavas seadusandluses. neljandaks, selleks, et aluslepingutes kinni pidada, peab komisjon elektroonikaromude ja üldse turule toomise kalkulatsioonidel võtma aluseks artiklid seitsekümmend viis ja kakskümmend neli Äh, ja seda tegema vastavalt delegeeritud õigusaktide süsteemile, komisjon teavitab seega parlamendit, meil on õigus äh, kasutusele võtta kõik äh, aluslepingus toodud meetmed selleks, et õigust nõuda Euroopa Kohtus. kavatseme teha ka rakendusaktide kohta oma teatise ja daamid ja härrad, kasutatud elektroonilised Ehm, ehm, seadmed ja vahendid on kõige suuremini kasvav ehm, jäätmekogus ja samas võib neid väga lihtsalt taaskasutada. on täiesti selge, et jäätmed siin on tegelikult ressurss ja see peaks olema meie tegevuse keskmes selleks, et jõuda ressursitõhusa ja konkurentsivõime majanduseni ja te saite minust õigesti aru. me ei räägi siin mitte ainult keskkonnakaitsest, vaid äh, see on üks peamistest küsimustest Euroopa konkurentsivõime kaitsmisel tulevikus, aitäh! härra Seeber, palun! aitäh, härra president, tahaksin tänada nii Karl-Heinz Florensit kui ka komisjoni tehtud töö eest. tegemist on ju eh, uuesti sõnastamise dokumendiga ja äh, kehtiv direktiiv on toimib, jõustus praktiliselt kümne aasta eest. selles mõttes on väga vähe edasiliikumist olnud, kui me võtame kogu Euroopa tasandi, Karl-Heinz tõin siinkohal ka näiteid, äh, erinevused on väga suured Rumeenia e, null koma kaheksa, Saksamaa seitse koma kaheksa, Tšehhi Vabariik neli koma kolm, seega on need suhteliselt hea edasiminek, kuid meile peab olema täiesti selge, et kui me pole suutelised äh, majanduses tagada vereringesüsteemi, äh, mis tagab taaskäitlusse võtu, siis me seisame varsti väga keeruliste probleemide eest. kui me räägime ökodisainist, see tähendab öö, äh, kui me ökodisaini äh, ei arvesta tooteid valmistades, siis see tekitab meile ees ka terve rida probleeme äh,. me peame rääkima sellest, et see dokument ei eh, suhestu ökodisaini direktiiviga, lisaks tuleb rääkida selles, et kui me räägime neljast kilogrammist, siis on see tegelikult väga vähe, praegu me suudame koguda ju kuuskümmend viis protsenti, kuid me peame rääkima sellest, et kogutav äh, jäätmed, kogutav romu tuleb ka registreerida. me peame äh, mitte ainult lähtuma sellest, kui suur on liikmesriikide suutlikkus, vaid me peame rõhuma ka sellele, et tarbijatel eh, lasub omapoolne vastutus muuhulgas kodumajapidamistel ja nende tekitataval olmejäägil komisjon peab tõepoolest väga täpselt jälgima, kuidas me suudame saavutada kogumismäärad, mida me praegu endale püstitame, sellepärast et pikemas perspektiivis on see ainus võimalus tagada tööstuse varustatus haruldaste toormaterjalidega ja nende ja tagada nende teisene kasutamine, aitäh. proua Van Brempt järgmisena. Äh, suur tänu, härra president, kallid kolleegid William Painter oli äh, leidur. üheksateistkümnenda sajandi lõpus ütles ta oma sõber Gilletile, kes ilmselt oli siis see, kes äh, raseerimisterad välja mõtles, et äh, väga rumal on asju ära visata, ei saa toota asju, mis on mõeldud äraviskamiseks. inimesed said ilmselt oma asjadest hoopis erinevalt aru kuid meile tõesti tänaseks on tõsine probleem see, et kõik asjad, mis toodetakse, välja mõeldakse, mingil hetkel nendest tuleb lahti saada. me oleme selline äraviskaja ühiskond, see on äh, negatiivselt mõjutanud meie õhukvaliteeti, pinnase kvaliteeti ja toonud kaasa väga tõsiseid äh, negatiivseid äh, tagajärgi ja, ja äh, omapinnase kaitseks oleme me viinud üle võib-olla väga palju oma elektrikooli rõõmudest hoopis kolmandasse riikidesse, kuid on üks asi, millele veel tuleks tähelepanu pöörata. nimelt äh, väärtmuldmetallid, mida leidub väga paljudes elektroonilistes seadmetes me oleme saanud äh, selle mm, direktiivi puhul muideks äh, väga suurt toetust äh, tööstuselt ja komisjonilt, aga mitte millegipärast nõukogult, sellepärast et tundub, et nendel on selline seisukoht, et reeglid on halvad, ei, reeglid on tegelikult head ja täiesti kasulikud selleks, et meie eesmärke saavutada kui me seame endale ümbertöötlemisel väga selged eesmärgid, suured eesmärgid, eriti väiksemate elektrooniliste seadmete puhul, näiteks nagu meie mobiiltelefonid, mis igalühel on kotis, ka siin peaks olema kokkukogumise eesmärgid natukene kõrgemad ja lõpetuseks, ja ütlen seda veendunult, ma tahaksin tänada härra raportööri, sellepärast et ainult tänu tema äh, kogemustele ja tema valitud lähenemisele on Euroopa Parlamendi seisukohad nii kõlavalt esil äh, kogu dokumendis, eriti võrreldes nõukoguga, kes mõtleb hoopis teisel lainepikkusel ja valel lainepikkusel nii et äh, minu fraktsioon toetab seda ja mina ka. suur tänu, härra Panajotov! Äh, suur tänu, härra volinik! härra volinik, president, kolleegid, kokkulepe uue direktiivi osas on väga pikkade ja keeruliste läbirääkimiste tulemus äh, nõukogu ja Euroopa Parlamendi delegatsiooni vahel. ja lubage tänada volinik Potočniku tema mõistva suhtumise eest ja mm, pühendumuse eest ja suur tänu Karl-Heinz Florentsile, et ta on nii oluliselt panustanud lõplikusse positiivsesse tulemusse. ümber, uuesti sõnastamine loob aluse äh, elektroonikaromude, elektrooniliste romude paremaks kokkukogumiseks. praegu ainult kolmkümmend protsenti kogumahust kogutakse kokku ja ümber töötletakse vastavalt standarditele ülejäänud seitsekümmend protsenti oli, päädis kas prügimägedel või viidi ebaseaduslikult Euroopa Liidust välja uus direktiiv loob alustingimused seega uuele ühtsele Euroopa turule elektroonikaromude osas, pädevuse ulatus on ähm, lahtine, nimelt see peaks kehtima siis kuus aastat pärast käivitumist aastal kaks tuhat kaheksateist ja kõik elektroonikaromud lähevad sinna alla. seatakse veelgi suuremad eesmärgid pärast aastat kaks tuhat üheksateist, siis tuleb juba kogu koguda kuuskümmend viis protsenti kogu turule jõudnud kaupade hulgast ja kindlasti aitab nende meetmete tõhususele kaasa ka see nõue, et kõik kokkukogumisjaamad, mis on suuremad kui nelisada ruutmeetrit, peavad ka väiksed elektroonikaromud vastu võtma. ma arvan, et see on suur samm edasi tuleviku suunas, mis me oleme astunud ja suur tänu. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Tremopoulos. suur tänu. Äh, suur aitäh meil on jäänud oluline samm selleks, et hakata korraldama elektroonikarobude ringlusest kõrvaldamist ja või nende ringlusse võttu. meie kui rohelised toetame seda raportit, tegemist on väga radi-, tegemist pole küll radikaalse sammuga, ent siiski väga olulise sammuga selleks ja sellel eesmärgil on kavas ka elektroonika ja elektriromude kogumismäära tõsta. see on väga oluline, et seejuures ei eh, koormaks me sellega rahaliselt tarbijaid. meie jaoks on aga oluline jälgida, mis siiski nende romudega juhtub, eh, mida viiakse Euroopa Liidust väljaspoole me pole oma eesmärke küll täiel määral saavutanud, kuid tegelikult on oluline meie eh, edasiliikumissuund, seejuures on oluline pöörata tähelepanu eh, nanomaterjalide sisaldumisele elektroonika ja elektriromus. ma loodan, et nõukogu saab meie püüdlustest aru ja hakkab tegutsema samas on oluline saavutada täiel määral illegaalse Euroopa Liidust, eh, illegaalne väljavedu Euroopa Liidust lõpeks. suur aitäh! proua Gerling, ma tahaksin kõigepealt öelda, et hea meel näha teid tagasi siin pre-, eh, presidendi toolil Äh, minu meelest äh, komisjon tegi ettepaneku uuesti sõnastamiseks sellepärast, et nad kukkusid läbi äh, oma poliitikas, nimelt liikmesriigid ei suutnud ringlusse võtmise tõhusaid süsteeme välja töötada pärast kahe tuhande kolmandat, kahe tuhande kaheksanda aastast perioodi, sellepärast et aastaks kaks tuhat kaheksa üle seitsmekümne protsendi elektroonikaromudest päädis kas ähm, prügimägedel või veeti ebaseaduslikult välja, see on väga kahetsusväärne ja me oleme oleme nõus, väga huvitav muuseas kuulata seda, mida ütlevad rohelised selle kohta. aga see, et mis nüüd on saavutatud, on küll tänu Karl-Heinz Florentsile, mitte võib-olla rohelistele saavutatud ja tulemused on väga head nüüd on siis toodud sisse muudatused, mis on teretulnud, kuid me peame tagama selle, et nad siiski panustaksid olukorra parendamisele. kogumise mm, eesmärke on kohandatud, seda nii metoodika kui ka suurusjärkude osas, osadele liikmesriikidele on antud rohkem aega ja ma olen sellega täiesti nõus, kui me tahame nendega koostööd teha, siis nad peavad suutma välja töötada tõhusad süsteemid. ja mul on väga hea meel, et liikmesriikidel on jäänud kontroll väga paljude aspektide osas, eriti finantsaspektide osas, eriti tuleb tervitada tõsiasja, et me vältisime seda, et äh, omavalitsustele kulud suureneksid tänu sellele direktiivile, kuid selle paindlikkusega kaasneb ka vastutus kohustus liikmesriikide jaoks ma arvan, et liikme, et kodanikud tahavad äh, asju anda ringlusesse ja taaskasutada oma äh, vahendeid, eriti praeguses keskkonnaolukorras ja nendel peab olema võimalus seda teha. liikmesriikidel on nüüd võimalik kasutada paindlikku raamistikku, mille eest me võitlesime väga tõsiselt ja nüüd on äh, pall nende väljaku poolel. suur tänu äh,, proua Gerling ja suur tänu nende soojade sõnade eest, teie fraktsioon kindlasti toetas mind kui üks mees järgmisena saab sõna proua Wills. aitäh, juba pikka aega elavad liikmesriikide üle oma jõu ja selles pole enam mitte midagi uut. me elame tänu saame elada niimoodi ainult vaesemate riikide arvel, kuid see on ainult osa probleemist otsustava tähtsusega selle direktiivi vastuvõtmisel on see, et see järgiks äh, vastu võetud keskkonnaeesmärki. kui ma räägin kogumismäära kaheksakümne viiest protsendist, siis on tõepoolest äh, saavutamist vääriv, kuna nõukogu pikka aega polnud selle protsendimääraga nõus minu arvates on väga oluline, et kui me seda Äh, kui me suudame selle direktiivi ellu viia, siis tähendab see omalt poolt seda, et tootjad asuvad üha, üha rohkem kaasaegse tehnoloogia kasutuse, kasutusele võtma ja see omakorda on keskkonnasõbralik. see on tõesti oluline, sest liiga sageli äh, minevikus oleme meie kui parlament nõukogule järele andnud, olnud äh, see, kes kompromissis, kompromissi tehes astub sammu tagasi. oluline on ka see, kuidas käiakse ringi nanomaterjalidega, on oluline, et esemed vanad elektroonikaesemed, mis sisaldavad nanomaterjali, et neid kogutakse eraldi ja see on erakordselt oluline. ma leian, et ka selles osas peaks olema direktiivi sõnastus palju selgem on nanomaterjale, äh, mille puhul on selgelt teada, et nad on tervist kahjustavad, kutsun komisjoni üle, et äh, üles kontrollima nanomaterjale ja nende terviseohtlikkust, sest on tõepoolest oluline, et turul olevad tooted ei sisaldaks tervisele ohtlikke nanomaterjale ma loodan, et parlament jätkab ka edaspidi järjepidevat läbirääkimist komisjoniga soovitud tulemuse saavutamiseks, härra Rossi, palun. aitäh elektroonika ja elektriseadmete kogumine on oluline ja on oluline ka püstitada selles osas vajalikud eesmärgid. minu arvates on oluline halduskoormust aga vähendada ja ja suuta tõepoolest täita endale püstitatud eesmärgid, mis alates, algavad kuuekümne viiest protsendist turul oleva turule toodud romu määrast ja peavad lõppema kaheksakümne viie protsendiga meil on samas arvest-, oluline arvestada mitte ainult neid probleeme, mis on teatud liikmesriikide ees, vaid eh, neid probleeme, mis on väikeettevõtetel eh, kes peavad kohanema eh, nende uute eh, kogumismäärade ja kogumissüsteemidega, on oluline, et nad suudaksid tõepoolest eh, tarnida romud kogumiskohta ja et nad ei peaks selle eest kandma rahalisi kulutusi. E minu arvates räägime asjast, mis on oluline ja samas väga delikaatne, nagu härra Florence ütles. kui räägime elektroonikarommudest, siis räägime saastavatest jäätmetest, mis on ohtlikud inimestele, aga samas räägime oluliste toormaterjalide kättesaamisest. Euroopal on vaja neid väärismetalle. kui mõtlete nende miljonite eurode peale, mida on vaja selleks, et saada kilogramm, ühte kilogrammi mingit äh,, mingi mineraali kättesaamiseks ühest küljest äh, tuleb arvestada, et kaugetes arengumaades ei ole materjalide kättesaamise hind samasugune kui Põhjamaades näiteks, sest kui te vaatate põhja poole, siis meil on materjali taaskasutuse määrad, mis on palju-palju suuremad. minu piirkonnas, kes on kolmas siin nimekirjas, meil on väga suur kogud, äh, kogumise määr, viis koma viis kilo inimese kohta teatud piirkondades, seitse koma kolmkümmend kuus äh, kilo inimese kohta ähm,, mille romaanias on täiesti väga hea taaskogumise äh, määr ja see on väga positiivne trend. me oleme kahekümne seitsme protsendi võrra kogumist suurendanud, nii et minu meelest pigem tuleks kiita seda, mis on toimunud et tuleks tunnistada seda, et tee, millele oleme asunenud, on õige ja me peaksime käivitama infokampaania kodanike jaoks ning tugevdama kõiki neid struktuure, mis juba töötavad, mis, mis on juba töös ja me peame lihtsalt oma andmeid värskendama, mis ei ole võib-olla vastavuses meie kogu, kogumismääradega. aitäh! elektroonikaromud on selline jäätmete allikas, mis, äh, mis on viimastel aastatel kasvanud. see tegeleb kõige ohtlikumate jäätmetega, mida korrektselt ei hallata ning jõuavad nad lõpuks lihtsalt prügilatesse ning eraldavad seal mürgiseid aineid. komisjoni ettepanek parandada ja su-, äh, parandada elektronikaromude kogumist, teha seda paremini, kuid olukord riigiti on väga erinev ning seda reaalsust tuleb arvesse võtta, see, kui me tahame, et seadusandlus oleks tõhus ning kergelt rakendatav. Rumeenias on elektroonikatoodete turg veel rahuldamata, see tähendab, et nii palju tooteid üldse prügimäele ei satu. meie jaoks oleks oluline saada rohkem aega selleks, et kohaneda äh, nende väga ambitsioonikate eesmärkidega, mida uued reeglid tahavad kestendada, kehtestada. kogumise määra suurendamine, suurenemine viimase seitsme aasta jooksul annab meile teatud paindlikkuse, kuid mitte piisava ja üldine äh, kokkulepe pakub meile ka tasakaalu ambitsioonikate eesmärkide ja reaalsete tähtaegade vahel, mille jooksul neid realiseerida saab. tahaksin tänada raportööri ning variraportööre nende tegevuse eest nendes rasketes läbirääkimistes nõukoguga, aitäh. järgmine Peter Liise. aitäh. daamid ja härrad, ma tahaksin südamest õnnitleda Karl-Heinz Lorentsit, sa oled sa tõepoolest sooritanud Herkusele töö, sa oled mitu aastat selle teema kallal töötanud. ma ei tahaks siinkohal korrata seda, mida juba on öeldud, kuid tahaksin käsitleda ainult väikest osa aspekti, mis on oluline kodanike jaoks. kõigepealt, kui me räägime hõõk energiasäästulampidest ja nad äh, aitavad energiat kokku hoida kuni kaheksakümne protsendi osas, kuid nad sisaldavad haruldasi muldmetalle, mis on meie jaoks väga olulised, et nad taas mm, kasutusse tuua. või kui me räägime kraadiklaasidest, mida me veel aastate eest kasutasime äh, ja kus, mis sisaldasid elavhõbedat, vaat seda elavhõbedat on taas vaja taaskasutusse tuua ja see on on oluline ja ma ise olen sellega ka kokku puutunud, kui ma tahtsin öö, äh, öö, äh, oma väikeses kodulinnas viia selle vana ele-, vana kraadiklaasi jäätmekäitluskohta, siis öeldi mulle, et selleks on teil vaja sõita linna taha kus see koht asub, ma ausalt öeldes leian, et kui me tahame seda romu kokku koguda, siis me, selleks peab olema eh, tegelikult inimestel ka reaalne võimalus, see võimalus peab olema inimsõbralik ja see peaks tähendama seda, et kui väikesemõõdulisi elektri- või elektroonikaseadmeid kauplus juba müüb, siis ta peaks selle vastava romu, mille ta on müünud, ka ise vastu võtma, sest siis on võimalik saavutada niisugust see romu asjaomane eh, taaskäitlemine või taaskasutusse tootmine. Eh, ehm, proua Hübner, palun, aitäh. ma tahaksin õnnitleda raportööri, kes on tõepoolest teinud eh, väga keerulist tööd ja väga edukalt asi on ju niimoodi, et selle romu näol on meil lausa kuld nüüd, mis vedeleb tänaval, me ei saa tegelikult endale niisugust väärtuste vedeldamist enam pikemat aega lubada. meie jaoks on oluline arvestada, et elektri- ja elektroonikaseadmetes sisaldub väga palju äh, niisu-, äh, mitte ainult kulda, vaid teisi väärismetalle. meil on vaja neid seega seda romu koguda, äh, valikul koguda ja me peame koguma ka kasutatud mobiiltelefone, kuid asi on selles, et me teeksime kogudes ka juba selle äh, romu sorteerimise ja seda on võimalik teha äh, juba kodumajapidamiste tasemel. see annab meile võimaluse saavutada optimaalne tulemus. me peaksime lähenema asjadele loogiliselt, mitte püüdma elu eest leida kõige lihtsam, vaid see-eest kõige otstarbekam lahendus. proua Himner, kõigepealt ma tahaksin tänada meie kolleegi Karl-Heinz Florensit kes on saanud äh, hakkama millegi erakordsega kogu see töö, mis ta on ära teinud selle raporti puhul, eeldas äh, temalt äh, äärmist äh, tähelepanelikkust, ta pidi osalema väga paljudel kohtumistel, rääkima paljude osapooltega, kahjuks läksid seisukohad teema osas küll tihti lahku, kuid kõik on nõus sellega, et me peame elektroonikaroomude hulka vähendama praegusel kujul on see dokument äh, tõesti äh, väga kandev, sellepärast et see räägib sellest, kuidas me saaksime oma ressursse kaitsta, samas äh, peame ära kasutama elektroonilised seadmed ja vahendid nii palju kui võimalik. Euroopas on meil raske leida toormaterjali selleks, et elektroonikaseadmeid äh, toota, aga miks mitte mm, kasutada ära siis just nimelt elektroonikaromusid, need ei peaks äh, kuskil äh, prügimäel äh, vedelema, vaid need peaksid olema kasutuses. me peaksime kasutama ka seda, kui ka, peaksime ka kauem kasutama neid elektroonikaseadmeid üsna tihti vahetame me uue asja lihtsalt, vana asja uue mudeli turule tulemise pärast välja. me peaksime Euroopas natukene oma mõtteviisi muutma. ja viimaseks, trahvid on, on viimane seadusandluse meede, kõigepealt üritame ikka hea käitumistavaga asju muuta. suur tänu ja lõpetuseks saab sõna proua Okoni. suur tänu, härra president, kallid kolleegid liiga kaua on eurooplased tootnud äh, jäätmeid ilma sellele mõtmeta, mõtlemata ja ringlusse võtmata. isegi täna on liiga vähe neid eurooplasi, kes mõtlevad oma elektroonikajäätmete, elektrooniliste seadmete jäätmete taaskasutamise peale. eelmisel nädalavahetusel käisin äh, ma öö, äh, kodu lähedal asuvas kogumisjaamas ja te tegelikult seal kogumisjaama juht ei teadnud üldse, mida teha nende, vabandust, ma olin elektroonikapoes ja seal omanik ei teadnud üldse, mida teha kasutatud elektrooniliste seadmetega, aga samas oli kogumispunkt üsna neile lähedal. väga paljud on siin täna rääkinud seda, et äh, tuleks äh, tagada see, et paremini kogutakse elektroonikaromusid kokku, tänu sellele tekstile see peaks olema võimalik. Karl-Heinz Florence on äh, teinud ära väga suure too, ma tahaks tööd, ma tahaksin teda õnnitleda selle mm, saavutuse eest, ta on selle nimel töötanud kuid sellepärast, et nüüd on väga selgelt paigas liikmesriikidele kuni aastaks kaks tuhat seitseteist see, kui palju nad peavad kokku koguma elektroonikaromusid, mis äh, tekivad nende territooriumile ja annab äh, ka vahendid selleni jõuda. Äh, kogumispunktide arvu suurendatakse ja antakse ka öö, vahendeid selleks, et tõhustada nende töötegevust. see peaks kodanike käitumismudeleid ilmselt muutma, meie kodanikud peavad mõistma, et nad peavad jäätmeid eraldi koguma, käitlusesse võtma, taaskasutama ja et see ei kasu, ei ka maksa midagi ja on isegi kasuks ja energiatõhususse peaksime ka panustama ja oluliselt öö, äh, mõtlema sellele, et vähem kasutada äh, kliimaseadmeid, mis siin saalis on väga külm muuseas. Äh, et me peaksime mõtlema sellele, kuidas natukene paremini siin temperatuuri reguleerida, sest praegu on siin jahe. suur tänu! aitaks sellest, kui meil oleks ainult üks täiskogu koda, kuhu kokku tulla aga nüüd äh, vaba mikrofon, härra Mikolašik, teil on sõna esimesena. suur tänu, härra president äh, kõigepealt äh, ma tahaksin tunnustust avaldada kolleegile Karl-Heinz Florentsile, ta ei ole küll, ta ei ole roheliste liige ja ta on väga hästi näidanud seda, et isegi Rahvapartei võib selles osas midagi väga palju ära saavutada elektroonilised jäätmed äh, on suureks ohuks keskkonnale ja inimtervisele, äh, järjest suurenev jäätmekuhi äh, eeldab seda, et me reageerime kiiresti ja reageerime ka seadusandlusega. Äh, mis on keskendunud äh, ringlusesse ja taaskasutusse võtmiseks. ma olen täiesti veendunud, et väga oluline on see, et Euroopa Liit seadusandjana annaks selged suunised äh, ettevõtjatele selleks, et nad saaksid oma vahendeid natukene paremini hallata ja peatama, peame aitama kaasa kogumispunktide tööle Äh, elektroonilised seadmed on otseselt seotud innovaatilisusega ja me peame leidma vahendeid, kuidas äh, paremini kokku koguda väärtuslikud metallid. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Tšikau. Ähm, suur tänu, elektroonilised romud on äh, jäätmeliik, mis kasvab kõige kiires, kiiremini. me räägime siin miljarditest tonnidest, ma tervitan äh, mõtet võtta vastu direktiivi, ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on investeerida ringlusesse võtmisesse Äh, nii mu-, äh, väärtmuldmetallide kui ka äh, üldse toormaterjali puhul, sellepärast et need muldmetallid võivad olla, kui neid õigesti ei kasutata, keskkonnale väga ohtlikud, kui ei peeta kinni menetluskorrast siis on keskkond tõsiselt ohus. Ähm, see puudutab eriti just näiteks elavhõbeda ja äh, plii äh, osas, mida on näiteks televiisorites. me peame kokku koguma kaks kolmandikku oma elektroonikaromudest ja oluline on see, et neid kogutaks eraldi. väga suur osa elektroonilistest romudest on tegelikult taaskasutatavad Euroopa Liidus äh, ilma keskkonnakaitse me, me ei sea niimoodi ohtu keskkonda ja me peame vältima seda, et äh, viidakse ebaseaduslik kolmandatesse riikidesse, kus seda väärtmetalli siis kasutatakse järgmisena. tule järgmine kolleeg. suur aitäh Euroopa viib oma elektroonikarommud endiselt naabrite juurde, hoolimata sellest, et äh, väga palju on sellel teemal äh, määrusi. eriti suur äh, tõsine probleem on see Ameerikas, sellepärast et toksilised jäätmed külvatakse üle kogu maailma. sellel on nii rahalised kui ka keskkonnamõjud. rahalised sellepärast, et paljud nendest elektroonikarommudest, mida me ekspordime, on kõigepealt sisse veetud Euroopa Liitu ning äh, neid tuleks taaskasutada. aga samuti on sellel ka looduslikud tagajärjed, sellepärast et äh, need riigid, kuhu me oma romud viime, ei saa nende jäätmetega toime tulla. tegemist on äh, mürgiste jäätmetega, mis viiakse loodusaladele ning see on ka inimtervisele kahjulik Need äh, ettepanekud äh, tulevad äh, küll liiga hilja, aga ma tänan raportööri ning kõik need algatused on kasutud, kui neid sätteid ei rakendata kõikides liikmesriikides ning jäätmete eksporti ei lõpetata. me oleme selle võlgu nii iseendale kui ka oma naaberriikidele, aitäh! suur tänu, härra Soonik, palun! Panie Przewodniczący, nowe zasady kładące proua president, daamid ja härrad. me räägime elektroonikaromude, romusid puudutavatest uutest reeglitest, siis need peaksid taaskasutust lihtsustama. uued meetmed rakendatakse ellu järk-järgult ja see on väga oluline, sellepärast et see võimaldab liikmesriikidel ähm, võtta piisavalt aega selleks, et uue olukorraga kohaneda kõige olulisem on see, et suurtes poodides oleks ka kogumispunktid, kuhu saaks viia kõik elektroonikaromud ja see on uue määruse tugev koht ja äh, ma rõõmustan väga selle üle, et selline süsteem ka paika pannakse. Poola eesistumise ajal peeti läbirääkimisi ka Euroopa Parlamendiga nende uute reeglite üle, mis võimaldaksid paremini kaitsta keskkonda ning samuti inimeste tervist, sellest kõigest saavad kasu ka tootjad, sest et vähendatakse halduskoormust ja see toob endaga kaasa olulisi sääste. härra Gerbrandi, palun voorzitter het is eh, begin januari en het. härra või proua president tegemist on jaanuarikuuga ja nüüd töö hakkab pihta ja on ka tegemist ju selle ajaga, kui tootjad toovad välja oma arvandmed eelmistest aast-, eelmisest aastast ning räägivad ka tulevikuplaanidest. loomulikult on meil majanduskriis ja öö, töötus järjest kasvab, aga siiski toorainete plahvatuslik hinnatõus tegelikult äh, on, seda on näha ka kõikides, äh, kõikide ettevõtete tulemustes, nii et äh, see kindlasti mõjutab ka Euroopa majandust ja tegelikult just nimelt selliste tagajärgedega tegelebki see määrus, millest me täna räägime. me viskame iga aasta ära koobaltit, plaatinat ja teisi haruldasi metalle sadade kilode kaupa ja see teema peab kujunema üheks meie prioriteetideks. nõukogu paraku aga tundub, et ei tea sellest kõigest midagi meie äh, siin teeme. seda on näha ka sellest, kuidas nad haldasid eurokriisi. Äh, tahaksin tänada komisjoni äh, selle eest, millist tööd nad on teinud, samuti ka raportööri, kuid kindlasti see raport ei taga veel tõhusat toorainet kasutust, aga see on samm edasi. suur aitäh! Mm, see teeb mind õnnelikuks äh, ja ma olen väga uhke selle üle, et me oleme jõudnud äh, rohelise tulemuseni, ma arvan, et meie tänane äh, dokument on rohelisem kui see, mis komisjon ja liikmesriikasid välja pakkusid niisiis, äh, nii selles raportis kui ka nendes äh, õigusaktides, millest me täna räägime, mõlemate puhul on vaja rangeid reegleid selleks, et äh, taaskasutussüsteemi tugevdada. loomulikult me tahame rohkem taaskasutada, aga, aga see protsess on keerukas me oleme täna kuulnud juba elektrooniliste jäätmete eksportimisest ja ma arvan, et tegemist on väga tähtsa teemaga, sellepärast et Aafrika riigid ja teised riigid äh, peavad täna töötlema meie mürgiseid jäätmeid me räägime äh, erinevate elektrooniliste ja väiksemate mm, elektroonikavahendite erinevatest äh, meetmetest, aga kui meie eesmärgid on erinevad, siis taaskasutust üldse ei toimi ja ma loodan, et komisjon tuleb heade ettepanekutega välja, aitäh! järgmisena härra volinik Potočnik. suur aitäh, proua president. kaks lühikest ja üks pikem vastus sellel teemal, millest me täna räägime. kõigepealt erinevused liikmesriikide vahel, tõepoolest need on üüratud. Nende ees seisvad väljakutsed on suured, samas on seda ka võimalused äh, mis liikmesriikidel on, eriti nendel, kelle tase on praegu madalamal. NATO, nanomaterjalid teiseks. ma ütlesin juba selgelt, et neid on tarvis, neile on tarvis pöörata eraldi tähelepanu. ja seda läbi eraldi õigusakti. selle teemaga tegeleme me ka komisjonis praegu intensiivselt. lõpetuseks, miks ma ütlesin, et et, et see teema on praegu päevakorral. tõhusus on Euroopa tuleviku jaoks praegusel hetkel keskse tähtsusega, paljud Euroopa liikmesriigid on praegusel hetkel võlgades. ning majanduskasvu stimuleerimata me oma tule, eesmärke ei saavuta. kui me seda soovi, soovime majandust turgutada, peame me keskenduma Euroopa Liidu konkurentsivõimele. konkurentsivõime seega on keskne probleem. meie ettepanekud. parem ressursside kasutamine, intelligentsem ressursside kasutamine on siin keske tähtsusega ning see aitab meil välja rabeleda praegustest probleemidest. loodetavasti me kõik mõistame seda selle hind, nagu juba mainiti, tõuseb väga kiiresti. see suundumus on vastupidine kahekümnenda sajandi omale. toorainete hinnad toona pidevalt langesid, kui välja arvata esimene, teine maailmasõda ning majanduskriis. kahekümne esimese sajandi esimese kümnendi jooksul on suund vastupidine kui võtta arvesse, et Euroopa sõltub vägagi impordist ning kui võtta arvesse seda, et et hind tuleneb paljustki enamast kui lihtsalt tööjõukuludest, siis on selge, mis toimub ettevõtetes. Nad keskenduvad eh, rohkem mitte innovatsioonile tööjõukuludes vaid äh, innovatsioonile ressurssides. see on keskne Euroopa probleemide lahendamises praeguses majandus- ja rahanduskriisis. seega loodetavasti, kui me võtame me selle õigusakti vastu, siis rõhutame me seda, et tegemist on keskse küsimusega ning me anname tulevikku vaatavale tööstusele tel-, selge signaali ja selged stiimulid, näitame, millises suunas me soovime liikuda, sellest me täna räägimegi. seetõttu olen ma väga rahul sellega, et meie eesmärk, mis oli väga kõrgeks püstitatud, jäi puutumata. lõpetuseks tahaksin siiralt tänada kõiki saadikuid, eriti Karl-Heinz Florensit. koostöö temaga oli väga nauditav tulenevalt tema oskustest ning probleemi mõistmisest, mis andsid meile võimaluse tõesti käsikäes tööd teha. suur tänu, nüüd raportöör härra Florence. palun kokkuvõtvad kommentaarid. härra volinik, te tabasite naelapea pihta üldiselt ütleme me, et me suudame läbi viia ka kolmanda tööstusliku revolutsiooni, seda me saame tugevdada siis, kui me mõistame tõesti, et jätkusuutlikkus on meie jaoks võimalus. Te rääkisite ressurssidest ja ma unustasin seda mainida. me, me, unustasin mainida inimressurssi. minu öö, ähm, kontoriski on inimressursse kuhjaga proua Philip, te tõesti töötasite väga kõvasti sellel teema kallal ning teie abi oli äh, hädavajalik selle teemaga tegelemisel, tahtsin tänada teid ka siin avalikult. suur tänu, härra Florence. kolleegid, lõpetasime antud raporti arutelu, homme hääletame keskpäeval